langetati. tundub, et vastuväiteid ei ole ja sellega need nimetamised on kinnitatud. nüüd vastavalt meie päevakorrale on meil ühendatud arutelu, me arutame Nõukogu komisjoni avaldusi Euroopa Liidu ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu kohta ning samuti me arutame Alois Peterle soovitust, mis puudutab Euroopa Ühenduse ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist. ja kõigepealt ma annan suure heameelega sõna oma endisele kolleegile, ja praegusele eesistujale proua Malmströmile. lugupeetud parlamendi liikmed, volinik ja raportöör Petele mul on hea meel, et tänasel pärastlõunal saame arutada Euroopa Liidu suhteid Tadžikistaniga ning eriti sellepärast, et peame oluliseks uue aluse loomist lepingulistele suhetele, sõlmides part-, partnerluse koostööleppe. ma tean, et parlament on huvitatud selleks küsimusest juba veebruaris kaks tuhat kaheksa, kui võeti vastu äh, resolutsioon Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia osas, kutsusid üles ratifitseerima partnerlus- ja koostöölepet ja kinnitasite parlamendi huvi äh, lepet äh, ratifitseerida. nüüd see ongi ratifitseeritud ja eh, jääb üle see, et eh, selleks, et partnerlus eh, ja koostöölepe saaks jõustuda juba loodetavasti enne aasta lõppu. selle annaks meile kindla signaali, et saame avada uue peatüki suhetes Euroopa Liidu ja Tadžiki vahel. lugupeetud parlamendiliikmed, Tadžikistan on oluline osa Kesk-Aasia Äh, strateegias ja see piirne paismaaga äh, on raskesti kättesaadav ja äh, seda jä-, on Afganistani naaberliik, sinna tulevad ka Afganistanist siis islami radikaalid. ja me peaksime seetõttu püüdma ühiselt lahendada probleeme. Rootsi eesist-, eesistujana saatis juulikuus regiooni kõrgetasemise grupi ja ministrite konverents toimus eile Brüsselis. kuid Tadžikistan on eh, üks vähestest riikidest Euroopa Liidust ida pool, millel meil veel ei ole sõlmitud pärast külma sõda eh, koostöölepet. ja kui me tahame kõikide küsimustega tõsiselt tegeleda, siis tuleb meil luua äh, oma suheteks äh, sobiv raam. Äh, praktiline koostöö ja poliitiline dialoog äh, Tadžikiga peab paranema ja peegeldama paremini neid ühiseid väljakutseid, mis meil on Äh, partnerlus ja koostööleping võimaldab ka struktureeritult ühishuvi pakkuvaid küsimusi arutada, milleks on siis äh, inimõigused, õigusriigi põhimõtted, narkootikute vastu võidlemine, äh, organiseeritud kuritegevus, terrorism ja radikaalsed religioossed rühmad ja samas ei tohi unustada, et peame arutama ka demokraatia, head ühiskonnajuhtimist ja inimõiguste küsimusi regioonis. oleme teadlikud, et see ei ole kerge ülesanne, kuid oluline on see, et Tadžikistaniga toimuks struktureeritud dialoog ja ka aus arutelu. aga teine äh, raund selles arutelus on planeeritud kahekümne kolmandaks septembriks Dušanbees me peame eh, ka tulevikus eh, kutsuma Tadžikistani üles reforme ellu viima, sest sündmused on sageli väga eh, murettekitavad. me tahaksime näha rohkem vabadusi, ühingute moodustamise vabadust, religioonivabadust, meediavabadust ja kodanike ühiskonna edendamine. me peame tegema kõik, mis võimalik, et Tadžikis arvestataks õigusriigi põhimõtteid ka narkoküsimuse ja terrorismi vastu võitluses. me peame ka rõhutama seda, et põhiõigusi respekteerides ja see on ka üks viis, kuidas etniliste ja kultuuriliste konfliktide ennetamisega tegeleda samuti teeb meid murelikuks ulatuslik korruptsioon maal ja see takistab Tadžikistani, Tadžikistani arengut. me peaksime kasutama kõiki kanaleid, et Tadžiki esindajad hakkaksid võimalikult kiiresti selle probleemiga tegelema. ja me ei saa kõrvalt vaadata sellest, et narkokaubanduse transiitkoridorid lähevad läbi Tadžikistani. on oht, et äh, rahvusvaheliselt äh, organiseeritud kuritegevus algatab seal radika-, radikaalseid liikumisi, me peame selle tõttu toetama seda riiki ja arvestama ka alternatiivsete sissetulekuallikate loomisega. käesolev strateegia on vastavuses rahvusvaheliste püüdlustega Afganistanis ja, ja Afganistani stabiliseerimisega. me tervitame Tadžiki mm, huvi koostöö vastu ja nende pingutuste elluviimisel Tadžikistan on üles näidatud avatud ja konstruktiivset suhtumist meie diskussioonide vältel, see on positiivne ja see dialoog aitab kaasa ka koostöö parandamisele naabritega ning regionaalsete probleemide lahendamisega, nagu näiteks kliimamuutused ja veeküsimus ja piiride haldamise küsimuses. kuna huvi nimetatud probleemide tõusa lahendamise vastu on suur, siis on mul hea meel, et meil on võimalus luua uus alus suheteks ähm, Tadžikistaniga. partnerlusleping annab meile raami, milles üles ehitada tulevast koostööd ja mille millega saavutada ka üldisi eesmärke meie Kesk-Aasia strateegia osas. ma kutsun üles seda parlamenti tegutsema selle nimel, et see leping lõustus võimalikult kiiresti. tänan! suur tänu, eesistuja, ja nüüd komisjoni nimel saab sõna proua Ferrero Valdner. tänan, proua president, lugupeetud saadikud kõigepealt ma tänan Hanna Peterlet selle suurepärase raporti eest ning samuti resolutsiooni eest, mis väga hästi analüüsib olukorda Tadžikistanis ning annab soovitusi, mida ma saan toetada. pärast seda, kui võeti vastu Euroopa Liidu strateegia Kesk-Aasia kohta juunikuus kaks tuhat seitse, on meie suhted kõiki Kesk-Aasia riikidega süvenenud meie kõigi hüvanguks ja meievahelised kontaktid on kiirenenud ja nüüd saadakse ühteviisi aru, kui suurt tulu tõuseb vastastikusest koostööst piirikontrollis, hariduses, julgeoleku vallas, samuti energeetia, energeetika mitmekesistamise vallas. ja sellel strateegial on edu, see tugevneb ja me viie Kesk-Aasia vabariigiga teeme tõhusat koostööd. selline kõikehõlmav strateegia tugineb üksikutele ja diferentseeritud kahepoolsetele suhetele, mis kajastavad erinevaid taotlusi ja orientatsioone, mis nendel riikidel on. meie koostöö Tadžikistaniga Äh, juhindub kaubandus- ja koostöölepingust, mis sõlmiti veel aastal kaheksakümmend üheksa NSV Liiduga ja mille Tadžistikistan üheksakümne neljandal aastal heaks kiitis see leping ei kajasta täiel määral meie auahneid plaane Kesk-Aasia strateegia vallas ega ka toeta neid suhteid, mida me nüüd taotleme Tadžikistaniga. Teie nõusolek öö, uuele Euroopa Liidu Tadžikistani partnerlus- ja koostöölepingule, mis on täna teil siin arutusel, kujutab endast seetõttu suurt sammu edasi. see võimaldab meil laiendada ja süvendada meie koostööd selle riigiga. tänane Tadžikistan e, on silmitsi, nagu juba öeldi, e, suurte majanduslike ja sotsiaalsete väljakutsetega ja see on tähtis ja Euroopa huvides, et Tadžikistan oma raskustest edukalt üle saab. tegemist on riigiga, millel on üle tuhande viiesaja kilomeetrine piir Afganistaniga ja mis on eh, kiir-, väga lähedal Pakistanile, Swat orule ja on oht, et konfliktid nendest piirkonnadest eh, tulevad üle Tadžikistani pinnale ja sealt tungivad ka eh, sõjalised üksused Tadžikistani pinnale. nii et tihedam koostöö Euroopa Liiduga eh, võib etendada tähtsat osa selleks, et ebastabiilsus ei tekiks ja laieneks selles piirkonnas. loomulikult üks nõrkusi on nõrk majandus see kõige vaesemaid Kesk-Aasia vabariike on kannatanud alumiiniumi ja ähm, puuvilla hindade languse tõttu, kuna kogu maailma majandus on langenud ja nelikümmend kolm protsenti on vähendanud e-, kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel rahalised ülekanded Tadžikistani. see eh, annab tunnistust sellest, et võib-olla vaesus ainult süveneb ning sotsiaalmajanduslik olukord, mis halveneb, võib ka tekitada sotsiaalseid rahutusi tähtis on nüüd toetada Tadžikistani, julgustada teda läbi viima vältimatuid reforme ja see on olnud ka Morelsi äh, sagedaste visiitide eesmärgiks selle, sellesse piirkonda, tema on Euroopa Liidu eriesindaja, ka mina olen seal pidevalt käinud selles piirkonnas. Tadžikistani valitsus on öelnud, et lisaks äh, süvenevale koostööle ja kaubandusele on ta valmis ka sotsiaalset heaolu, tervishoidu, haridust äh, tugevdama, inimõigusi parandama ning korruptsiooniga võitlema. tähtis on see, et president Rahmon on loonud ombudsmani ametikoha. ombudsman on väga tähtis vahemees eh, ja suhtle, suhtleja meiega, kui me hakkame kahekümne kolmandal septembril järgmist inimõiguste alast diskussiooni vooru pidama Tadžikistaniga Äh, liikumine edasi on olnud tagasihoidlik, aga ma usun, et seminar, mis toimus hiljuti Dušanbees inimõiguste küsimuses kodanikuühiskonna organisatsioonidega, toob tulemusi ning väga tähtis on ka uus kriminaalmenetluse koodeks, mis on vastuvõtmisel Tadžikistanil. ma mõistan teie muret demokraatia ja inimõiguste seisukorra üle Tadžikistanis ja sellepärast ma kinnitan teile, et komisjon võtab seda muret arvesse, kui peab dialoogi selle riigiga nüüd, mis puudutab majandusreforme, siis me näeme, et siin on edasiliikumist, eriti mis puudutab mm, äh, laenude mehhanismi äh, revideerimist, samuti põllumajandusreformide läbiviimist ning mm, see on väga tähtis, äh, kui põllumajandus reformitakse just nimelt vaesusest ülesaamiseks kui teie annate oma nõusoleku partnerlus- ja koostöölepingule täna, siis me saame paremini koostööd teha Tadžikistaniga terves reas majandus- ja poliitilistes reformides ja eriti pöörame tähelepanu just inimõigustele ja demokraatiale ja tagame, et kõik otsustatu ka tõesti ellu viiakse. reformid öö, äh, tuginevad juba kahepoolsele abile ja see on üsna märkimisväärne. kuuskümmend kuus miljonit on kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kümnenda aastani komisjon eraldanud ja see kasvab kuni seitsmekümne miljoni aastani kolme aasta jooksul, kuni see on siis aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist. me koondame sektorite toetamisel tähelepanu sotsiaalsele kaitsele ja tervishoiudele, samuti äh, avaliku sektori rahaasjadele ning aitame kaasa ka erasektori arengule. ja seda protsessi äh, toetab meie delegatsioon Dushanbe's. ma kavandan veel enne selle aasta lõppu seda, et meie regionaalne büroo muutub täievoliliseks delegatsiooniks, kes aitab kaasa meie koostööprotsessile ning partnerlus- ja koostöölepingu täielikule elluviimisele. ning ma loodan, et see aitab meil ka Mm, hoida silma peal, kuidas toimub edasiliikumine nendes peatähtsates valdkondades, mida ma juba nimetasin ja me võrdleme seda meie seatud kriteeriumitega. suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd ma näen, et äh, härra Petele äh, soovib sõna neli minutit. tänan. Äh, proua eesistuja, proua volinik, kolleegid otsus eh, sõlmida koostöö- ja partnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Tadžiki vahel vastab Euroopa Nõukogu strateegiale Kesk-Aasias ja see aitab Tadžikil ka välja arendada laialdast koostööd Euroopa Liidus erinevates sektoris. mul on väga hea meel, et kõik liikmesriigid on selle kokkuleppe Äh, ratifitseerinud ning pärast Kasahstani, Kirgiisiat ja Usbekit saame me anda oma heakskiidu ka leppele Tadžikistaniga. Äh, koostöö ja kaubandusleping, mis sõlmiti Euroopa Liidu ja endise Nõukogude Liidu vahel, äh, kaotab oma kehtivuse ja äh, käesoleva lepinguga väljendab Euroopa Liit oma strateegilist huvi koostöös Tadžikiga, mis on oluline riik selles maailma osas. sügavamad kontaktid Tadžikiga äh, edendavad stabiilsust, arendavad majandust ning toetavad demokraatlikke institutsioone ja inimõigusi ning õigusriigi põhimõtteid. Euroopa poliitika põhimõtted Tadžiki suunas on peamiselt seotud võitlusega vaesuse vastu, toetavad reforme ja on suunatud ka narkokaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu. see äh, toetab demokraatiat ja väljendab muret äh, korruptsiooni ja inimõiguste osas kõiki nende probleemidega tegeldakse lepingus ja samuti nimetatakse haridusküsimusi selles lepingus. samuti peegeldub inimõiguste küsimuse üle mure ja ka naiste küsimus ning inimõiguste dialoog, mis on kahepoolsete suhete edendamisel olulise tähtsusega Mm, see kokkulepe äh, väljendab meie äh, usku, et Tadžikistanis on võimalik luua funktsioneeriv riik, eriti mis puudutab äh, ekstreemseid liikumisi, mis võivad sinna jõuda Afganistanist ja teistest regiooni riikidest. lepingus rõhutatakse ka vöö, vee küsimuse olulisust, mis on samuti osa meie suhetest äh, Kesk-Aasiaga. tänaksin kõiki kolleege ja ka komisjoni väärtusliku abi eest, eriti sooviksin tänada Tadžiki Vabariigi saatkonda abi eest. loodan, et selle lepinguga saab Euroopa Liit tugevdama oma sidemeid Tadžikistaniga ja loodan, et seda lepet hakatakse varsti rakendama toetan soojalt seda, et koostöö partnerluslepe Tadžikistaniga äh, rakenduks varsti. suur tänu, härra Peterle ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei nimel kaheks minutiks sõna härra Kaczmarekil. suur tänu, proua president, volinik, proua minister, daamid ja härrad, lubage mul kõigepealt tervitada meie raportöör Alajõe Peterleed. härra Peterle raportööri, raporti sisu on väga hästi tasakaalus, kui me räägime partnerluse koostöölepingu sõlmimisest ähm, Tadžikistaniga. Tadžikistani süüdistatakse tihti demokraatlikus defitsiidis, meediavabaduse, usuvabadusega ning korruptsioonivastase võitlusega on tõsiseid probleeme see kriitika on kõik muidugi õige, kuid tuletaksin teile meelde, et, et Tadžikistan on viimasel ajal siiski korruptsioonivastases võitluses teinud suuri edusamme ja inimõiguste kaitsmise osas samuti. Suhteliselt stabiilse riigiga on meil tegemist ja see ei ole mitte väheoluline, sest et tema geopoliitiline tähtsus on väga oluline tegemist on Afganistani naaberriigiga, kus meil on tõsiseid probleeme narkokaubanduse ja kasvatusega, äh, relvakaubitsemisega, terrorismiga ning äh, Tadžikistani teisedki naabrid pole just väga stabiilsed riigid, nii et temast võiks kujuneda Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner. me peame kindlasti toetama demokraatia arenemist selles riigis, toetada neid poliitiliselt kui ka majanduslikult, et nad suudaksid oma majanduslikku potentsiaali täita. Tadžikistan oli endise Äh, Nõukogude Liidu üks vaesemaid riike. kahe tuhande kaheksandal aastal oli Tadžikistan ÜRO nende riikide nimekirjas, keda maailmaülene toidukriis kõige valusamalt tabas. ma loodan, et aastatuhande arengueesmärke kasutatakse Tadžiini abistamiseks. see on oluline osa meie koostööst selle riigiga. Tadžikistani jaoks on Euroopa Liit kõige suurem kaubanduspartner ja mõlemad pooled peaksid andma endast parima, et see koostööleping käivituks nii kiiresti kui võima- majanduslik areng saaks käima ja riik stabiliseeruks. Tadžikistanile on vaja saata oluline sõnum, see oleks nende jaoks tähtis, kui me ütleksime, et me oleme huvitatud suhetest nendega. suur tänu! suur tänu, härra Kaczmarek ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Rinaldi, kellel on üks minut. suur tänu, proua president, proua volinik, minister Cecilia, kallid kolleegid Tadžikistan on üks nendest riikidest, äh, mida just eriti tihti siin saalis ei puudutata, nii et mul on väga hea meel, et täna õnnestub meil äh, siiski neist rääkida. olles ähm, Kesk-Aasia delegatsiooni liige, on äh, minu rõõm muidugi kahekordne. mulle meeldib see mõte, et me vaatame taas korda üle oma esindused antud piirkonnas, nagu proua volinik ütles. Tadžikistan on suhteliselt üllatav riik. üllatav selles mõttes, et ähm, teda peetakse Euroopa Liidule suhteliselt lähemal, kuigi Tadžikistan ei ole sugugi riik, mille sarnast võiks leida mujal maailmas, rääkimata siit meie lähedalt või seal regioonis, narkovastane võitlus, vundament, äh, äärmusluse vastane võitlus, narkovastane, terrorismi vastane võitlus ning nad on üritanud rääkida ka õigusriigi ja inimõiguste kaitse eest, äh, mida selles piirkonnas praegu väga palju ei ole. me ei peaks rääkima mitte ainult kaubandusest, vaid ka kultuurilisest ja poliitilisest koostööst. suur tänu, härra Rinaldi ja nüüd Roheliste nimel saab sõna proua Haudala äh, pooleteiseks minutiks suur tänu, proua eh, president, Tadžikistaniga on meil eelised kindlasti paremad jõuda partnerlus- ja koostöölepinguni kui näiteks Usbekistani või Türk-, Türkmenistaniga, eh, kus eh, on tegemist tõeliselt siis diktatuuriga, diktatuuririikidega, Tadžikistanis olukord natukene parem, ja Euroopa Liidul on nende osas läbi selle lepingu ka mõjuvald mulle meeldis see väga, et nii nõukogu kui komisjon ütlesid, et äh, koostöös keskendutakse inimõiguste küsimustele ja demokraatia ja riigi äh, ja õigusriigi edendamisele. samuti äh, tekitas rõõmu see, et Tadžikistani on loodud ähm, põhivabaduste instituut, paljudes riikides on sellistest instituutidest väga palju kasu ja meie peaksime seda igati toetama proua president, äh, lubate aga ehk peatuda veel veevarude küsimusel. Äh, piirkonnas on väga suured veevarad äh, ja Euroopa Liit võiks aidata Tadžikistani nendest varudest ka kasu lõikama jätkusuutlikult ja demokraatlikult, kuid tuleb arvestada ka nende riikide huvidega, kes on jõgede alamjooksul, kes võivad jääda kaotajaks, kui ehitatakse suured äh, Äh, veepuhastusjaamad ülevalpool. Äh, see riik on äärmiselt oluline ju piirkondlikus äh, küsimuses ja veeküsimused eriti tähtsad kogu piirkonna jaoks, et lõpuks saaks majandus seal jalule. suur tänu proua Audale ja konservatiivide reformistide nimel saab nüüd kaheks minutiks sõna härra Tänak suur tänu, proua president, Tadžikistanil ei ole, neid ei ole õnnistatud naftavarudega, nii nagu teisi Kesk-Aasia riike, kuid see ei ole mingisugune põhjus, miks Tadžikistani margan-, marginaliseerida võrreldes teiste ja rikkamate naabritega. Kesk-Aasia on väga oluline piirkond meie tarnekindluse jaoks. selleks, et Euroopa Liiduga suhteid tugevdada, on osad riigid seda suutnud teha kiiremini kui teised, see on vältimatu, kuid me peame tagama kollektiivse kaasatuse, kui me jätkame oma suhete parandamist selle selle piirkonnaga, mis üsna hiljuti oli veel diplomaatiliselt isoleeritud ja täiesti unustatud piirkond, eriti Euroopa Liidu poolt kui me toetame mõne, mõningaid äh, Kesk-Aasia riike teiste üle, tekib meil kindlasti ähm, raskusi. islami äärmuslus on ära kasutanud võimalust, äh, vaesust ja suutmatuid valitsusi selleks, et oma vihasõnumit levitada ja radikaliseerida inimesi. Tadžikistani valitsus on äh, tagasi lükanud äärmuslikkuse ja üritab nüüd rahvusvahelise üldsusega konsolideerida oma demokraatlikku liikumist Tadžikistan kannab endiselt väga brutaalse äh, kodusõja arme, mis äh, plahvatas tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate alguses Nõukogude Liidu kokkuvarisemisel. Taki-, Tadžikistani rahvas ei ole huvitatud veresauna tagasi tulemisest ja sellepärast ongi nad nii julgelt toetanud NATO operatsioone Afganistanis Talibani vastu ISAF-i, mis, ISAF-i missioon on väga oluline Tadžikistani turvalisuseks äh, ja see on oluline ka meile kui turvalisuse kantsina selles piirkonnas. tõsi, see on Tadžikistani äh, tulemused inimõiguste ja demokraatiale ei ole sugugi perfektsed, kuid ma olen täiesti veendunud, et meiepoolsed sammud aitaksid ka neid astuda positiivsetele muutustele viivaid samme. Äh, see oleks kindlasti see on olnud ju meie seisukoht äh, Usbekista-, äh, Usbekistani ja Valgevene osas, Tadžikistan väärib sedasama. Nad on ära teeninud äh, tihedama majandusliku ja sotsiaalse koostöö, et me saaksime tagada kõrgemad inimõigused, avatuse ja läbipaistvuse ka selles riigis. suur tänu, härra Tanok ja järgmisena saab QNGL fraktsiooni nimel sõna proua Lösing suur tänu, proua president. suur tänu ka raporti eest. välisasjade komisjoni liikmena kuulasin ma voliniku sõnavõttu selles arutelus ja küsisin talt ka küsimused. ta ütles, et pärast seda, kui see kõik jõustub, siis koostöö Äh, Frontexi kaudu ja immigratsiooniseadused, äh, äh, kõik see ainult muutub tugevamaks ja tugevneb piir Afganistani ja Tadžikistani vahel. see tuhande viiesaja kilomeetrine piir Afganistani ja Tadžikistani vahel on probleemne ja sellest on juba räägitud korduvalt. ja see on veel üks piir, kust hakkab rohkem tulema sisserändajaid Euroopa Liitu ning tähtis on kindlustada ka need piirid, mis on hoopis kaugemal idas, et sealt ei tuleks ebaseaduslikke sisserändajaid Euroopa Liitu. nii et see on osa, lahutamatu osa meie välispoliitikast, sest pagulased ja eh, sisserännanud, neid hoitakse seal kohapeal, kui nad tabatakse ebainimlikes tingimustes eh, kinnipidamislaagrites kui me mõtleme selle peale, mis näiteks praegu Ukrainas toimub, kõik see on väga aktuaalne. see on üks näide, kuidas rahvusvaheliselt juhtida rändevoogusid. me teame, et siin rikutakse tõsiselt pagulaste Genfi konventsiooni ning rahvusvahelist humanitaarõigust nii et tähtis on rände põhjustega tegeleda, mitte niivõrd hoida eh, sisserännute voogusid tagasi. ma arvan, et Euroopa Liidu naabruspoliitika on üks viise, kuidas see Euroopa kindlus muuta veelgi läbitungimataks ning ma olen üsna skeptiline. ja nüüd eh, Vabaduse demokraatia fraktsiooni nimel härra Pelder. see mõttevahetus tekitab must segaseid tundeid, ühelt poolt ma hindan seda, Äh, mis on kirjas härra Petele resolutsioonis, ta toob välja need mitmed delikaatsed probleemid, mis on Tadžikistani majanduses ja ühiskonnas, aga teiselt poolt ma leian, et täiesti arusaamatu on, et sellisel peatähtsal ajaloolisel hetkel me äh, ütleme, et Tadžikistan on suhteliselt stabiilne riik. ma ei saa aru, miks nii öeldakse, Euroopa Liit jätab mulje, et see leping tuleb igal juhul sõlmida, iga hinnaga ja see tegelikult mm, tekitab küsitavusi. ma olin väga hämmingus, ma lugesin lõiget kaks, eh, et seal räägiti eh, Tadžikistani ametivõimude pettumusest, me peaksime protestantliku vähemuse pettumusest hoopis rääkima, kuna rikutakse usuvabadust. ja see eh, disillusionment, see sõna pettumus, seda asemel selliseid sõnu kasutada me arvame, et peame ikkagi panema Tšiki valitsuse kodutöid kõigepealt korralikult ära tegema. ma tänan, härra Pelder ja nüüd saavad järgmised sõnasoovijad sõna härra Laki esimesena, üks minut. ma tänan. ma toetan väga seda lepingut, ma olen nõus, et see on suur samm edasi Euroopa Liidu ja Tadžikistani koostöös see on väga tähtis riik ja mitmetel põhjustel. ma tahaksin vaid ühte välja tuua. nimelt tema panus meie mandri ja Euroopa Liidu turvalisusesse ja stabiilsusesse, sest Af Tadžikistan on ju Afganistani narkoteede sõlmpunktis. Äh, sealt edasi kulgevad narkootikumid Venemaal ja Euroopa Liitu ja kolmkümmend protsenti Afganistanis toodetud heroiinist tuleb, tuleb just nimelt äh, Tadžikistani ja Venemaa kaudu Euroopa Liitu. me alustasime seal aastaid tagasi äh, tegevust, et narkovastase võitluse aparaati tugevdada Tadžikistanis ja me näeme, et need äh, sammud on toiminud ja asjad liiguvad õiges suunas. nii et Tadžikistanil on suur panus Euroopa stabiilsusesse ja julgeolekusse ja sellel lepingul on suur panus ja kolleegid siin tõid ka välja, et on muidugi probleeme ja näiteks nagu inimõigused, vaesus ja nii edasi, aga see leping on Euroopale parim. nii et ma väga toetan seda, aitäh. härra Alagi, üks minut on väga väike aeg, ma tean seda. aga kallid kolleegid, nüüd me läheme edasi vaba mikrofoni menetluse juurde viie minuti kestel saab kõigepealt esimesena sõna üheks minutiks härra Panseri. ma tänan, proua president, ka mina arvan, et tegemist on väga hea lepinguga Tadžikistaniga. see aitab meil saavutada eesmärke, mis on meie jaoks väga tähtsad. ennekõike me peame mõtlema selle riigi strateegilise positsiooni peale, asukoha peale. Äh, me ju loome rahu, äh, julgeoleku ja turvalisuse ala. teine eesmärk on kasvu edendada Tadžikistanis tähtis on, et Tadžikistani ühiskond edasi liiguks. ärge unustagem, et tegemist on selle piirkonna ühe kõige vaesema riigiga. ja lõpetuseks me peame tagama, et vabadus, demokraatia ja inimõiguste austamine on selle riigi alustaladeks ja et nad peaksid lepingust kinni. nii et tuleb tervitada seda lepingut. suur tänu, kallis kolleeg. järgmiseks on härra Katšin. ma tänan, proua president kõigepealt ma avaldan tunnustust oma kolleegile Peterele suurepärase raporti eest. Tadžikistan on suur riik ja need riigid, kelle nime lõpeb Stan eh, osaga, me teame, eh, et eh, neil on probleeme ja tähtis on, et nad oleksid Äh, tagama stra-, stabiilsust selles piirkonnas, sest see on kogu maailma ja meie strateegilistes huvides, et seal stabiilsus valitseks. nii et meie jõupingutused peavad hõlmama kõiki selle piirkonna riike, ükskõik siis, kui suured või väikesed nad on või kui jõukad nad on või kui suured on nende energiavalud. ja sellepärast ma kiidan raportööri ja komisjoni proua volinikku teid ja ka eesistujamaad Rootsit selle eest, et nad on nüüd lünga täitnud ja tulevikus meie suhted aina paranevad okay.. ma tänan, järgmine sõnavõtja. suur tänu, tänan selle võimaluse eest küsimust esitada. mina arvan, et on hea et meil saab olema see leping, see on samm õiges suunas. aga samas mul on üks küsimus ja ma tahaksin selle suunata minister Malmströmile. väga raske on kavandada kõiki Euroopa Liidu tegevusi, aga võib-olla tasuks suuremat rõhku panna Tadžikistani aitamisele hariduse vallas toetada nende koolitamist, kes peavad piire kaitsma. kas me ei saaks ennekõike seal oma abi anda, tegemist on ju väga tähtsa valdkonnaga? Neil on väga-väga pikk piir, tuhat viissada kilomeetrit Afganistaniga ja Tadžikistanil on raske seda piiri Afganistaniga kontrollida. ja väga palju tadžiki elab ka Afganistanis, nad on, neil on seal suur vähemus. nii võib-olla Euroopa Liit peaks aitama koolitada tolliametnikke ja neid, kes piiri valvavad. suur aitäh. ma ei näe enam sõnasoovijaid, kas teie soovisite sõna vaba mikrofoni ajal? härra Pasl palus sõna. proua president, ka mina sooviksin öelda, et et härra Petele raport on suurepärane. üks asi peaks olema ilmselt selga. Need, kes gaasi ja vabadust armastavad rahvad, võivad saada meie kõige olulisemateks partnerised. see riik, see regioon ähm, on äh, tihtipeale teiste domineerivate äh, riikide Ähm, alluvuses ja meil praegu on võimalus leida nendega tegelik äh, partnerlus. Äh, mis puudutab kuritegevust, loomulikult peame me kuritegevuse vastu koos võitlema, kuid ennekõike peame siiski vaatama, milline kultuur on nendes riikides ja kas me saame nendest vanadest äh, kauplevatest kaubandusrahvastest aru äh, kaubandus on olnud ju oluline nii Euroopale kui ka ülejäänud maailmale ja seetõttu kindlasti on tegemist partnerlusleppega. aitäh, härra Pasl! ja nüüd viimane esineja meie vaba mikrofoni vältel on härra Plevris. suur tänu, proua president! mina äh, sooviksin öelda midagi kuritegevuse ja illegaalse rände osas on selge, et Tadžikistani geopoliitiline positsioon on vägagi olulise tähtsusega. kas meil õnnestub ühest küljest võidelda kuritegevusega, nagu siin öeldi, Afganistani narkokoridorid lähevad läbi selle riigi ja Afganistanist läbi Tadžikistani kas see kavandus ka jätkub? praegu on nii, et rände osas langeb koormus väga palju Malta, Itaalia, Kreeka peale ja ka võib-olla peaksid ka eh, nendest riikidest tulevate inimeste koormust kandma Põhjamaad, Euroopa peab mõistma, et kõiki neid migrante ei saa me ise vastu võtta no.. Äh, aitäh ja nüüd pärast äh, parlamendi esindajate kõnelusi annaksin uuesti nõukogule sõna. proua Malmström, äh, aitäh selle arutelu eest, täpselt nii, nagu härra Pettele raportöör ütlebki oma suurepärases lapet, et partnerlus ja koostööleping on osa suuremast strateegiast, mis on suunatud Kesk-Aasia suuremale regionaalsele stabiilsuse muidugi on seal palju probleeme, need on väga laialdased ja need äh, puudutavad mitme rind-, mitmeid riike, muidugi Afganistan ja Pakistan no,, Pakistan on need riigid, aga äh, kõigi riikide probleeme on raportis äh, peegeldatud. mul on väga hea meel, et Europarlament endiselt võitleb aktiivselt inimõiguste eest ja see on probleem Tadžikistanis Äh, palju tuleb veel ära teha, et toetada äh, demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki. nii nagu ka volinik ütles, on meil dialoog käimas ja järgmise nädala kohtumisel olen ma kindel, et komisjoni esindajad väga selgelt toovad esile Euroopa äh, väärtusi ja me viime need ka äh, Tadžikistanile edasi. Äh, möödunud suvel juulis toimus ju ka konverents, mille eesmärgiks oli õigusühiskonna tugevdamine Tadžikis seal räägiti teadussaavutustest, erinevad organisatsioonid olid esindatud, kodanikuühiskonnad ja ähm, muidugi osales ka palju Tadžiki ametkondade esindajad, kõik see oli eh, suunatud õigusriigi tugevdamisele. nüüd, mis puudutab veeküsimusi, need on kindlasti väga tähtsad regioonis ja Euroopa Liit eh, toetab eh, mõningaid projekte veeenergia edendamise osas ja need peavad tuginema teadusuuringutele, arvestama regionaalse vaatevinkliga ning neid spetsiifilisi vajadusi, mis regioonis on. siin nimetati ka piiride valvamise küsimust. kindlasti on see oluline küsimus, mida tõstatada. Ka kahe tuhande kümnenda aastani anti ju kuuskümmend kuus miljonit miljonit äh, eurot toetuseks ja järgneva kolme aasta jooksul seitsekümmend miljonit ja siin peaks olema veel ruumi, et et äh, nii tolli kui politsei personali kui ka piiride valvamise alast koolitust teha. kokkuvõttes, äh, proua president, on mitmeid väga komplitseeritud äh, probleeme nii Tadžikis kui kogu regioonis. me näeme mõningaid valguskiiri selles tunnelis ja ühtegi probleemi ei tohi alahinnata. mul on väga hea meel, et et äh, selles parlamendis valitseb nii suur üksmeel partnerlus ja koostööleppe üle, äh, sest äh, tegemist on väga hea instrumendiga, et tagada stabiilsust, lahendada probleeme ning pidada aktiivset dialoogi demokraatia ja inimõiguste osas. see on oluline samm edasi ning see on täpselt see, mis meil puudus regionaalstrateegias siiani. tänan, proua president! Äh, suur tänu kõnelejale ja nüüd annaksin sõna tagasi komisjonile ja proua Ferreira Valdnerile. suur tänu, proua president, kõigepealt lubage mul öelda, et me oleme juba mõnda aega olnud veendunud, et Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia on väga oluline ja mõjutab tõesti positiivselt julgeolekut, stabiilsust ning äh, majanduslikku õitsengut äh, Kesk-Aasia riikides härra Tšanakil oli täiesti õigus, kui ta ütles, et me ei peaks Tadžikistani marginaliseerima, vastupidi, me peaksime neid rohkem kaasama, eh, seda riiki, mis on Kesk-Aasia vaeseim riik. samas aga oleme muidugi täiesti teadlikud ka sellest, et Tadžikistani ees on täna väga suured eh, eh, väljakutsed, nagu härra Arlaki ka ütles, Afganistan on maailma äh, kõige suurem oopiumi ja heroiini tootja maailmas ja veab seda siis maailma läbi Tadžikistani ja teiste Kesk-Aasia riikidega. Afganistani oopium ja heroiin smugeldatakse peaasjalikult välja läbi Iraani ja Tadžikistani ehk siis lõuna suunal, aga ka läbi Türkmenistani, Usbekistani ja Kasahstani põhja suunal. ja tõesti, me teame, et tegemist on äärmiselt suure probleemiga. samas aga oleme me näinud, et narkotootmine on äh, langenud Afganistanis ja me räägime tegelikult siin sellest, et me peame koostööd tegema selleks, et ähm, seda veelgi vähendada sellel eesmärgil oleme toonud sisse Kesk-Aasia piirihaldusprogrammi BOMKA ja see on suurepärane programm, kuivõrd võitleb otseselt äh, narko salakaubanduse vastu ja aitab konkreetseid riike ja on suunatud muidugi narkotootmise kärpimise vastu. ma olen käinud äh, nendes piiri halduspunktides, äh, toimib seal kõik väga hästi ja muidugi tegeleme juba koolitusega, koolitusprogrammid on ühe Euroop-, ühed Euroopa poolt rahastatud projektid. ja nüüd paari sõnaga inimõigustest. jah, uus partnerluse koostööleping näeb ette uue instrumendi loomise Tadžikistaniga inimõiguste dialoogi süvendamiseks, nimelt inimõiguste klausel. see annab meile võimaluse ja vahendid äh, Tadžiki ametkondadega rääkida kõikidest nendest küsimustest, näiteks nagu lapstööjõu, naiste õigused, kogunemisvabadus ning usuvabadus, nii nagu härra Pelder ka ütles, sellepärast et tõesti probleeme on. veevarud, ka sellest on täna räägitud juba aastaid äh, olen äh, ma üritanud ennast kurssi viia nende probleemidega ja me oleme tadžikke üritanud abistada ja täna oleme me nii-öelda Kesk-Aasia riikide vahel äh, läbirääkimistel lepitajaks, me oleme veendunud, et see küsimus tuleb lahendada kohalikul tasandil, arvestades nii ülemvoolul kui ka äh, alajooksjatel olevad naabrid äh,, nende huvid ainult niimoodi saame me lahendada püsiva lahenduse. ja seega teeme koostööd kõikide riikidega ja kokku ongi kutsutud nii-öelda riiklik poliitikadialoog äh, aastaks kaks tuhat kümme Tadžikistanis, kus just nimelt need veevarudega seonduvad küsimused on arutelul, kus me, ja see on dialoog, kus meil ka osaleme ja lõpetuseks, proua president, aeg on küps selleks, et toetada e, partnerluse koostöölepingu ratifitseerimise protsessi viimaseid samme. Tadžan-, Tadžikistanile abi suurendamine teie toetusel on e, positiivseks sõnumiks kõikidele tadžikidele see oleks väga tugevaks signaaliks selle kohta, et Euroopa Liit peab kinni oma kohustustest, nendest kohustustest, mille me oleme võtnud Kesk-Aasia strateegiaga ja see kindlasti sillutab tee partnerluseks, mis tagab meie enda julgeoleku ja mis ühtlasi peaks toestama ka eh, suuremat piirkondlikku koostööd, mis Kesk-Aasia jaoks ometigi on nii oluline. suur tänu, proua volinik! ja nüüd veel kord äh, sõnaks äh, meie raportöörile härra Peeterlele, kellel on kaks minutit. suur tänu, proua president. lubage mul südamest tänada nende väga asjakohaste sõnade eest ja uue informatsiooni eest ja ka selle eest, et rõhuasetus on mõneti nihkunud tänane debatt näitas väga suurt üksmeelt äh, rahvasaadikute vahel ja kõik on vägagi veendunud tihedama ja kindlama koostöö arendamiseks Tadžikistaniga. mulle meeldib ka see, et me oleme kõik teadlikud, milline on Tadžikistani identiteet ja et kui erilist rolli nad regioonis mängivad. ma loodan, et me oleme ka äh, selle kokkuleppe rakendamise järelevalve tagamisel äh, sama üksmeelsed ja varsti see ka selgub, ma tahaksin rõhutada, kui oluline on parlamentaarne mõõde selle koostöölepingu rakendamise järelevalvamisel. nimelt meil on Kesk-Aasia riikide jaoks loodud ka oma delegatsioon, läbi kelle siis see töö peaasjalikult hakkab käima. homme loodetavasti suur enamus meie kojas toetab seda koostöölepingut ja kui see omal ajal jõustub, siis on Euroopa Liidul ja Tadžikistanil võimalus teha koostööd nii regionaalsel, bilateraalsel, aga ka ülemaailmsel tasandil. suur tänu! suur tänu, härra raportöör ja lõpetuseks on veel nii palju, et on esitatud resolu-, resolutsiooni ettepanekud võivad hääletusele homme, sellega oleme lõpetanud ja hääletus leiab aset homme.